teatud tekstide kohta ja need tekstid äh, avaldatakse hiljem meie tänase täiskogu osaistungjärgu protokollis. tahaksin teile veel öelda, et neljapäeval parlamendi president koos äh, nõukogu presidendiga kirjutab alla kaheteistkümnele õigusloomelisele Äh, projektile, mis võeti vastu tavamenetluse kaudu ja nende õigusaktide pealkirjad avaldatakse samamoodi meie protokollis. härra Borgetsio. härra Borgetsio, te palusite sõna ja teie sõnavõtt puudutas kodukorda. jah, Itaalias Venetos kolmkümmend inimest vahistati sellepärast, et nad avaldasid oma arvamust. tegemist on inimestega, kes võitlevad ähm, Veneetsia sõltumatuse eest. mina leian, et tegemist on põhiõiguste piiramisega äh, ühes Euroopa Liidu liikmesriigis. ei saa ju olla nii, et inimesi vahistatakse ainult nende arvamuste pärast. härra Borghezio, me saame aru, et te olete nende inimeste pärast mures, aga tegemist ei olnud protseduurilise küsimusega ja sellepärast võtan teilt ka sõna ära ning järgmisena proua Kress Kaasle. suur tänu, härra president. mina soovisin kritiseerida parlamendi presidenti, kes parlamendi eelarve täitmise heakskiidu raportis on ühe lõike ebaseaduslikuks kuulutanud, tegemist on lõigega nelikümmend seitse, see puudutab äh, Talli juhtumit, kus uurimiskomisjon kutsuti kokku alles kuid hiljem ja me saime aruande ka palju hiljem. kõnelejad katkestatakse. Non si sente, non c'è interpretatsioone on.... meil on probleeme tõlkega, ütleb härra president proua Kressle, kas te saaksite uuesti alustada? siiski proua Kressle, teie märkus siiski puudutas eelarve täitmise heakskiidu andmist ja te peaksite uuesti sõna võtma siis, kui me arutame seda päevakorrapunkti, mitte ka praegu, ehk siis täna õhtul uuesti, palun. kas ma siiski võiksin küsida õigusliku aluse kohta, sellepärast et artikkel nelikümmend seitse kodukorras näeb ette, et ainult muudatusettepanekuid on võimalik teha, peab siiski olema võimalik see, et me ähm, siiski alandliku küsimuse parlamendi juhatusele esitame, aitäh. La base giuridica mi comunicano gli uffici õigusliku aluse kohta küsisite. see on artikkel kakskümmend kodukorras nii et tõesti, nagu öeldud, tõstatage see küsimus uuesti siis, kui seda päevakorrapunkti arutatakse. nüüd äh, vaatame läbi muudatusettepanekud, mis on tehtud lõplikule päevakorra projektile. mis puudutab eelarve täitmisele heakskiidu andmist, võite te need märkused teha, nagu ma juba ühe korra ütlesin ja läheme nüüd äh, esimeste konverentsil vastu võetud lõpliku päevakorra projekti juurde on tehtud järgmised muudatusettepanekud. kolmapäeval